tuleme hääletuste juurde, meil on Galtieri raporteid kolm, kõigepealt Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametiaja pikendamine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud nüüd? kas on mingisuguseid probleeme? tegemist on salajase hääletusega, seega näete te sinist tuld teie ees. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, lähme edasi, teine Galtieri raport. jällegi salajane hääletus, hääletus on alanud Everyone... kui kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud, kolmas raport äh, härra Geltierilt, jällegi salajane hääletus, hääletus on alanud. ja kui ikka on hääletanud, siis hääletamine on lõppenud. vastu võetud, lähme edasi, Fontana raport äh, Bosnia-Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegiline koostöö kokkuleppe poolt, äh, kes on poolt palun näidake käega. vastu. erapooletuid. Äh, kontrollime igaks juhuks ja seega kontrollhääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, seadusandlike resolutsioone, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. suur tänu, järgmine raport, Negrescu raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Iirimaa taotlus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud Lähme edasi. vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel invasiivsete võõrliikide loetelu kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, sest ma ei näe teie käsi piisavalt selgelt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lähme nüüd edasi vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel geneetiliselt muundatud maisile, muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus. kas te soovite kontrollida viiendat muudatusettepanekut? kontrollime, hääletus on äh, alanud, viies muudatusettepanek, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine on alanud ja lõppenud vastu võetud. Lähme edasi, Toots Niedermayeri raport läbipaistvus ja kahes osas ähm, esimene osa poolt, vastu, vastu võetud, teine osa vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime seda, hääletus on alanud, muudatusettepanek viisteist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, esialgne tekst, esimene osa, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuusteist poolt. kas te soovite kontrollida teist osa? kolleegid, minu arvates oli see selge, aga lubame, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt. kas te tahate kontrollida üheksateistkümnendat? hääletus on alanud üheksateistkümnenda ettepaneku osas. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nimeline hääletus üheksas, muudatusettepanek, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst A7, esimene taane, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud. esialgne tekst äh, poolt vastu, erapooletud. peame vist kontrollima seda, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, taanded neli ja viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus, muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, äh, soovitus C1, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, esialgne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, T1, viimane lõige, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud, poolt, äh, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime teist osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt AR punkt seitse, esimene osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt AT, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. To... nüüd lähme Belderi raporti juurde Euroopa Liidu Hiina suhted, kolmekümne kuues paragrahv, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, artikkel kolmkümmend kaheksa, esimene pool poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, algne tekst, meil on vist suuline muudatusettepanek, Rabbit Kohverilt, palun You, aitäh teksti sees pakun välja, et lisaksime ühe lause, mis kõlab, kutsub äh, Hiinat üles äh, üle vaatama oma seisukohti ja kutsub kõiki osapooli, sealhulgas Hiinat üles äh, austama lõplikku otsust, mille teeb UNCLOS. aitäh. kas on vastuvõtjaid sellele suulisele muudatusettepanekule, kuivõrd ei ole, võime hääletada, kes on poolt kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. artikkel nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, esimene poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine pool, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud, järgmine raport. maailma humanitaartippkohtumine, härra Guerrero Salom eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolmteist, esimene pool poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, esi-, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud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 vastu võetud, põhjenduspunkt N, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsioon tel-, tervikuna nimeline hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, resolutsioon vastu võetud. aitäh! Lähme edasi. Martani raport Euroopa jätkusuutliku mitteväärtusmõttelise tööstuse väljaarendamise teemal. oi, ma vabandan. raportöör, sõna teile. suur tänu, juhataja, head kolleegid, ma teen kiiresti, ma tahaksin lihtsalt tervitada, et siin on kohal äh, ametiühingute delegatsioon, äh, terasetööstuse esindajad Saksamaalt, Luksemburgist ja Belgiast ja ma tahaksin äh, viidata sellele, et see tööstusharu on äh, tõsises kriisis ja me igal juhul toetame siin, täname neid toetuse eest, aitäh! aitäh! nüüd lähme hääletamise juurde hääletame teine muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes lõige, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa nimeline hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud tagasi lükatud alapealkiri kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, alapealkiri kolm, elektrooniline hääletamine on alanud, algupärane tekst, hääletamine on lõppenud, vastu võetud lõige üksteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletamine alanud, kolmanda osa pool üheteistkümnendas lõikes, nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud. lõige kaksteist, esimene osa nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletamine. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kolmteist, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, teine osa kolm, kolmeteistkümnendas lõikes, elektrooniline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, lõige neliteist, algupärane tekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime neljateistkümnenda lõike üle, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. lõige kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitseteist, kuues osas, esimene osa, nimeline hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud kolmas osa, jälle nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, neljas osa, hääletamine on nimeliselt alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, viies osa, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kuues osa, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. lõige kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. lõige üheksateist, kuues osas, esimene osa, nimeline hääletamine alanud. esimese osa üle hääletame, hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, kolmas osa, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud neljas osa, häälet-, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud viies osa, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kuues osa, nimeline hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt, ma vabandan, ma ei näe kõiki käsi, kahekümne kolmes lõige, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud selgelt vastu võetud. lõige kakskümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kahekümne seitsmes lõige, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kakskümmend üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, inimene hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt D, nimeline hääletamine on alanud, lõppenud vastu võetud. põhjendus.ee esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud, põhjenduspunkt hash, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud põhjenduspunkt hash. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt I, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletamine on avan-, alanud ja hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt M, esimene osa, nimeline hääletamine on alanud hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletamine jällegi on alanud. ja nüüd on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt O, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt P nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. esimene muudatusettepanek, nimeline hääletamine on alanud. nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud. nüüd terviktekst, nimeline hääletamine on alanud hääletamine algab, ärge muretsege, kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud, aitäh! nüüd lähme edasi olukorra juurde Ungaris ja kõigepealt panen hääletusele Rahvapartei resolutsiooni, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, kui te soovite. elektrooniline hääletamine resolutsiooni teemal, nüüd on hääletamine alanud. nüüd on hääletamine lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd lähme edasi ühise resolutsiooni juurde nelja fraktsiooni nimel kolmas lõige, hääletamine on nimeliselt alanud. nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud viies lõige, nimeline hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, lõige seitse, nimeline hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, lõige kümme, jällegi nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, põhjenduspunkt H kahes osas, kõigepealt nimeline hääletamine esimene, esimese osa üle, hääletamine alanud, nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, jah, kontrollime üle, hääletamine on alanud, resolutsioon tervikuna on hääletusel, kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud ja see on heaks kiidetud aitäh! Läheme nüüd hääletuste selgituste juurde. palun neil, kes selles ei osale, saalist lahkuda. ja kui te mind kuulete, siis saame nüüd jätkata resolutsiooni ettepanekuga, mis puudutab